Türgi liitumise kohta olid erinevad, aga proua Oomen-Reutenit küll kõik tänasid ja nüüd läheme edasi äh, oma päevakorraga. kõigepealt äh, saab äh, teemal Montenegro kaheteistkümnenda aasta eduaruanne sõna minister Lucinda Creighton nõukogu nimel palun, proua Kreiton. suur tänu, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, kui äh, nõukogu äh, üheteistkümnendal detsembril kaks tuhat kaksteist äh, hindas Montenegro poolt tehtud edusamme, siis me toonitasime spetsiifilisi aspekte, nagu näiteks parlamendi äh, justiitsvaldkonna korruptsioonivastase võitluse, inimõiguste äh, ja vähemuste õiguste tugevdamist. nõukogu juhtis tähelepanu ka sellele, et põhiseaduse ja kohaliku omavalitsuse reformid on liikunud edasi. Montenegro on äh, täitnud äh, stabiliseerimislepingut äh, ja osalenud edukalt piirkondlikus koostöös. paljud need aspektid kajastuvad ka teie raportis ja ma tahaksin siinkohal tänada raportööri Charles Tannokit raporti eest ja Montenegro liitumisprotsessi positiivse toetamise eest. Montenegro peab nüüd edasi minema sellelt edult, mida ta on äh, saavutanud ja Montenegro peab konsolideerima reformiprotsessi. eriti tuleb äh, tähelepanu pöörata õigusriikluse süvendamisele. on äh, vaja veelgi rohkem reforme, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja kõrgetasemelise korruptsiooni vastu nõukogu tervitab Europoli raportit äh, Montenegro edusammusest äh, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. oluline on tugevdada ka administratiivset võimekust seadusandluste rakendamisel liitumisläbirääkimised ei ole alanud äh, väga hästi Küprose eesistumist, eesistumise ajal. avati esimene peatükk teadus ja arendustegevus ja Iirimaa eesistumise ajal me avame teise peatüki, haridus ja kultuuri peatüki. järgnevatel kuudel teeme kõik endast oleneva, et äh, saavutada edu teises peatükis ja võib-olla saame avada ka mõne teise peatüki. samal ajal äh, läbirääkimistega jätkub äh, ka sõelumisprotsess. Euroopa Liit äh, viis läbi äh, sõelumise valdkondades, mis puudutavad äh, õigusriiklust, inimõigusi, turvalisust, inimvabadusi. me ei eelda, et me eesistumise ajal nende teemade peatükid avaksime töö peab olema kvaliteetne ja seetõttu võtab see kõik aega. igal juhul me julgustame Montenegrot äh, töödega võimalikult äh, kiiresti edasi minema, et jõuda ka nende keeruliste peatükkide juurde liitumisläbirääkimiste alguses. nõukogu ja ma usun, et ka parlamendi jaoks on äh, edu nendes võtmetähtsusega peatükkides väga oluline. Montenegro äh, peaks meie eesistumise ajal võtma vastu vastavad äh, teekaardid ja plaanid. Ähm, juhataja, saadikud, te saate aru, et meie eesistumise ajal on Montenegrol palju ära teha tuleb äh, säilitada seda positiivsust, mida me oleme täheldanud viimastel kuudel ja Iiri eesistuja kindlasti on pühendunud äh, sellele, et me läbirääkimistel saavutaksime niivõrd palju edu kui võimalik ja ma tahaksin veel kord äh, tänada parlamenti ja raportööri tehtud töö eest, aitamaks Montenegrot edasi liitumisprotsessis jään ära ootama koostööd meie institutsioonide vahel kuulan ära teie seisukohad ja võtan arvesse teie ekspertteadmised sellel teemal, aitäh! suur tänu ja komisjoni nimel saab sõna volinik Füüle, palun! tänan, juhataja, minister, austatud saadikud! ma tahaksin tänada Montenegro teema raportööri härra Charles Tannakit selle resolutsiooni projekti eest. siin ähm, arvestatakse ka kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruandes sisalduvat Montenegro avas liitumisläbirääkimised eelmise aasta juunis ja praegu Montenegro jaoks äh, väga oluline aeg käimas kõikide peatükkide sõelumisprotsess on käimas. me oleme ajutiselt sulgenud peatüki kakskümmend viis äh, teadus- ja arendustegevus äh, detsembris ja peatüki kakskümmend kuus äh, hariduskultuur me sulgesime paar päeva tagasi. nüüd on meil terendamas uued äh, peatükid ja Lutsinda ma siinkohal tahaksin õnnitleda ka Iiri eesistujad tehtud töö eest. me oleme aga silmitsi ka mitmete väljakutsetega. esiteks, prioriteediks peab olema käimasoleva põhiseadusreformi lõpuleviimine, tagamaks justiitssektori äh, sõltumatuse kooskõlas Veneetsia komisjoni äh, poolt äh, soovitatuga. teiseks on tehtud edusamme korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses teatud määral, aga endiselt äh, on äh, kohtupidamist ja süüdimõistmisi liiga vähe. kolmandaks, põhiõiguste valdkonnas peab olema Montenegro seadusandlus täielikult kooskõlas Euroopa Liidu õigustikuga. ajakirjandusvabadus äh, peab olema täielikult tagatud. me kutsume üles äh, Montenegro ametivõime pingutama rohkem selle nimel, et äh, vältida igasugust äh, ajakirjanike vastast vägivalda ja kui see siiski on aset leidnud, siis tuleb äh, ka süütlaste üle kohut mõista. neljandaks, vähemuste õigused, maapagulased. erilist tähelepanu tuleb pöörata Rooma kogukonnale, tagades vähemustele nende majanduslikud ja sotsiaalsed õigud. meie dialoog Montenegroga nendel teemadel kindlasti süveneb liitumisläbirääkimiste käigus. austatud äh, saadikud, ma tahaksin äh, lühidalt mainida ka hiljutisi vaidlusaluseid presidendivalimisi. Montenegro peab liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga ja igasuguste kaebustega tuleb äh, tegutseda kiiresti, neid tuleb käsitleda kiiresti ma olen kindel, et Montenegro poliitilised äh, liidrid võtavad tarvitusele meetmed, et tagada avalike institutsioonide usaldusväärsus ja ka nende sõltumatus äh, parteipoliitilistest huvidest. Äh, suur tänu! suur tänu, volinik, ja järgmisena saab sõna fraktsioonide nimel härra Tännok ja lisaks sellele on temaga raportöör antud teemal, palun, härra Tänak. suur tänu, mul on suur au olnud koostada raport parlamendis sellel teemal. tegemist on kauni, kuigi väikese riigiga ja kahtlemata on tegemist edulooga, arvestades keerulist ajalugu Lääne-Balkanil teadus- ja arendustegevuse ja hariduse valdkonna peatükiga ühele poole jõudmine ei näita mitte ainult edusamme, vaid annab äh, signaali ka läänele ja naabritele ja ei, ei takista kuidagi Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga ja näitab seda, et kõik, kes vastavad tingimustele, saavad liituda Euroopa Liiduga. samas ei saa me aga tähelepanuta jätta ka teatud probleeme, mis ja äh, mul on reservatsioone õigussüsteemiga seoses ja põhiprotsessidega. õigusraamistik peatükkides kakskümmend neli ja kakskümmend viis vajavad tugevdamist, on vaja tegeleda korruptsiooni ja kuritegevuse ohjamisega. käitumiskoodeks valitud äh, rahvaesindajatele oleks väga vajalik kaasata on vaja ka kodanikuühiskond ja vabaühendused. ajakirjandusvabandus, vabadus teeb ähm, muret ja hiljutised süüdistused ajakirjanike suunal tekitavad meile paljudele muret ja igasuguseid kuritegelikke tegevusi on vaja uurida ja süüdistusi esitada ma tean, et äh, see äh, tulemuste suhtes on esitatud teatud süüdistusi, aga mina ei ole näinud mingisuguseid äh, äh probleeme seoses valimistulemustega ja ma kutsun kõiki üles parlamendis avatult ja ratsionaalselt ja demokraatlikult lähenema sellele teemale, selleks et kõik saaksid äh, tagada selle, et see väike ja kaunis riik äh, oma õigustatud ootustele ka vastuse tulevikus saaks ja Montenegro liituks Euroopa Liidu perega tulevikus, aitäh! suur tänu, härra Tänuk! ja järgmiseks äh, saab sõna äh, Euroopa Rahvapartei nimel pro-, kaks ja pool minutit, proua Ibrisatšik. suur tänu, lugupeetud volinik. päev enne, kui teht-, otsus vastu võeti Montenegro läbirääkimiste alustamisega seoses, istusime maha paljude inimestega, kes selles otsustamisprotsessis osalesid ja hetkel ütlesid osad, et Montenegro ei ole valmis reforme tegema ja samas oli probleeme ka organiseeritud kuritegevusega ja selle vastane võitlus ei olnud piisavalt tõhus, nagu võiks eeldada, ja reformideta edasiliikumine oleks võimalik. minu, aga ka teiste väide oligi, et just sellepärast peaksime me läbirääkimistega alustama, sest see oleks võimalus äh, mõjutada seda riiki ja näha edusamme riik jätkas äh, läbirääkimistega ja see ongi see, mille, mis tulemust me näeme, tänu teile, lugupeetud volinik, ja teie suurepärasele lähenemisele, nagu öeldud, et et äh, alustati läbirääkimiste nende peatükkide suhtes, siis see oli suurepärane lahendus ja just see otsus, mis teie tegite, on see, mis jääb mulle igaveseks meelde, see oli parim võimalik selle piirkonna ja selle piirkonna riikide suhtes. mitte sellepärast, et neid oleks vaja karistada, kuid on vaja tagada see, et neil oleks piisavalt aega selleks, et äh, edusamme astuda. nüüd, mis puudutab presidendivalimisi, siis ma tahaksin viidata sellele, mida härra Tännok ütles hetk tagasi OSCE on koostanud raporti ja vastavalt sellele raportile olid valimised vabad ja õiglased ja ma ei ole näinud ühtegi ametlikku dokumenti, mis vastupidist väidaks. ja seepärast ütleks ma kõikidele kandidaatidele ja partneritele, et nad peaksid nende valimiste tulemusi aktsepteerima. mingit ebakindlust ei tohiks olla, meil peaks olema konstruktiivne lähenemine, me peaksime kaasama institutsioonid ja institutsioonide sees peaks olema samuti selle olukorraga rahulolu, tegemist on äh, demokraatlikult küpse riigiga, kes on valmis tulevikuks ja see peaks olema tõesti põhitegur, kui me võtame vastu oma otsuse, kas Montenegrot äh, vastu võtta või mitte. suur tänu! nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel kaks ja pool minutit, härra Rutšek, palun. peale esimest juulit, kui Horvaatia liitub Euroopa Liiduga, on Montenegro Lääne-Balkani laienemisprotsessi eesrinnas. Montenegro on ja võib olla selge näide piirkonna riikidele, et äh, liitumis äh, edusammud on keskendumise korral äh, võimalik. kuigi Montenegro on õigel teel, on neil veel pikk tee käia. Nad peavad konsolideerima Äh, õigussüsteemi ja võitlema laiemalt korruptsiooni vastu. samuti peaksid nad tagama depolitiseeritud äh, administratiivtegevuse, looma ametiasutused, kus rakendatakse vajalikke reforme kõikides teistes valdkondades. ja ma arvan, et kõrvale peaks heitma kõik äh, mureküsimused seoses meedia, ajakirjandusvabadusega ajakirjanikel peab olema võimalus vabalt kritiseerida võimulolijaid, see on põhiõigus ja Euroopa väärtus. vaba ja kriitiline ajakirjandus annab meile tagasisidet, mis on vajalik äh, tõhusaks äh, juhtimiseks. ja lõpetuseks Montenegro peaks keskenduma äh, reformideks äh, Euroopa integratsioonis, nad peaksid osalema põhilistes äh, fraktsioonides, peale valimisi ei tohiks nad eksiteele sattuda teiste kohalike tegevuste tõttu. põhimõtteliselt minu fraktsioon, loomulikult me laienemisprotsessi toetame ja me sooviksime näha, et Montenegro äh, püüdleks kiire edasimineku suunas. suur tänu, härra Rutšek. nüüd äh, liberaalide nimel kaks minutit, härra Vaigel, palun. lugupeetud president, lugupeetud volinik, äh, proua minister, kaks päeva tagasi, nagu proua minister juba ka viitas, toimus äh, konverents Brüsselis seoses Montenegro läbirääkimistega ja teine peatükk avati kakskümmend kuus ja, ja, ja lõpetati ka ametlikult. see on sümboolse tähtsusega. see annab noortele Montenegro kohalikele juurdepääsu Erasmus Mundus Tempus ja teistele olulistele programmidele, mis on äh, lüliks maailma vahel edusammud olid võimalikud tänu sellele, et Montenegro oli selles valdkonnas hästi valmistunud ja samuti ka tehtud töö tõttu e-, Iiri eesistuja poolt. härra Tänoki töö kirjeldab Montenegro edusamme ka teistes valdkondades, mis on li-, Euroopa Liidu liikmelisuse eesmärgiks, samuti on ka palju valdkondi seal välja toodud, kus Montenegrol on palju vaja ära teha, kohtusüsteemi reform Äh, prokuröride tegevuse iseseisvus, võitlus korruptsiooni vastu, äh, kaasaegne äh, haldussüsteem, vabaühenduste kaasamine ja nii edasi ja nii edasi. viide valimistele viidi läbi vastavalt nõuetele, nagu vaatlejad jälgisid ja praegusel hetkel on oluline tagada see, et äh, kompromiss saavutataks ka ka teiste seksuaalvähemuste suhtes, mis hetkel probleeme tõstatavad. Montenegro on põhimõtteliselt äh, hea partner Euroopa Liidule tulevikus, aga selle rolli on vaja rõhutada, sest tegemist on tugeva riigiga, kes seda piirkonda võiks stabiliseerida ja me jälgime Montenegro edusamme tulevastel aastatel tähelepanuga. aitäh! järgmisena Roheliste fraktsiooni nimel proua Lunatšek, poolteist minutit. suur tänu! lugupeetud president, äh, härra volinik, lugupeetud minister, Montenegro on kaunis riik, nagu öeldud, seal on väga kaunis äh, maastik, vahelduv maastik, äh, palju erinevaid inimesi, see on väga mitmekülgne riik, aga seda ed-, ilu on vaja ka säilitada ja keskkonnaküsimused on põhiseaduses küll sees, aga samas on vaja rohkem ära teha taastuvenergia ja energiatõhususe valdkonnas, samuti ka turismis, selleks et riigi ilu säilitada mitmekesisuses on vaja tagada see, et õigusriik, äh, õigusriigi põhimõtted äh, teenivad äh, kodanike hüve. me tervitame seda, et Montenegro on järgmine riik, kes hakkab läbi viima läbirääkimisi Euroopa Liiduga liitumiseks ja väga tähtis on see, et Horvaatia liitudes on uus riik juba sedasama teed astumas. samas aga ka mõned kriitikanooled Äh, millele ka juba ennem viidatud. eriti kaks punkti, mis mulle ja fraktsioonile muret teevad. esiteks äh, ajakirjandus, äh, vabadus ja sõltumatus. viitaksin konkreetsele juhtumile, kus kaks ajakirjanikku on saanud kohtukutse sellepärast, et erastamise äh, valdkonna kajastamise eest, on viidanud seosetel, seostele peaministriga ja see tõstatab muret. ning teine probleem seoses presidendivalimistega. opositsiooniparteid on ja vabaühendused on tulemused küsimuse alla seadnud, väga oluline on see, Montenegro näitab, et tegemist on demokraatliku riigiga ja kõiki neid süüdistusi uuritakse läbipaistvalt, ilma partei huvidest lähtumata ja ma loodan, head kolleegid, et saan toetust eh, oma muudatusettepanekule just selles valdkonnas teilt, aitäh! aitäh! ja nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Huntis, poolteist minutit, palun! aitäh, kallid kolleegid! Montenegro juhtum on äh, laienemisvaldkonnas kõige lihtsam, arvestades Lääne-Balkani riike. samas aga on ka palju küsimärke. kui kõik see protsess toimub äh, kodanike huvides, jah, Montenegro vastab mitmetele liitumiskriteeriumidele, samas on vaja lahendada probleeme, millele viidatakse ka raportis. juhul, kui kodanike olukorda äh, ei mõjutata, töötusnumbrid suurenevad kogu aeg, vaesus süveneb ja sotsiaalsed proobli-, probleemid on üldiselt väga keerulised. välisinvesteeringud, mis on Montenegrot äh, muutnud tegemist on ühe riigiga, kus toimub väga suures ulatuses rahapesu, siis erastamine, kus odavalt müüakse maha riigivarad, kolmandaks keskkonnaküsimused, seal on palju võimalusi turismi arendamiseks, lugupeetud kolleegid, need kriteeriumid probleemide lahendamiseks peaksid liikuma samas suunas, me teame, et Balkani inimestel peab andma lootust. lootused on aga vähenenud tänu süvenevatele majandusprobleemidele Euroopa Liidus, nad ei näe positiivset tulevikku enda ees. see on väga tähtis küsimus mida me neil palume teha ja ettepanekud, mis me nende probleemide lahendamiseks teeme, mitte ainult need, mida ma juba mainisin, aga on vaja ka täine, täiendavaid lahendusi aitäh, nüüd äh, muud kõnelejad, kõigepealt kaks minutit, härra Kuukan. Äh, aitäh. kõigepealt sooviksin tänada raportööri tasakaalustatud raporti koostamise eest. Montenegro on Balkani integratsiooniprotsessi eesotsas ja seda peab tunnustama. läbirääkimis protsessi äh, avamine on sellele riigile väga oluline. siinkohal kutsuksin ma Montenegro poliitikuid üles äh, reforme jätkama. töö, mis nende ees veel laiub, äh, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega võitlemine on väga oluline vastu on vaja võtta vajalikke meetmeid selleks, et tagada läbipaistvus poliitiliste erakondade rahastamisel ja, ja valimiskampaaniate rahastamisel. selleks, samas on vaja ka äh, uurimistegevusi läbipaistvalt läbi viia. ja edusammud on vaja konsolideerida, me peame lo-, nad peavad looma stabiilse demokraatliku süsteemi, Äh, valitsus peab sellel teel tööd jätkama. presidendivalimiste käigus nägime me, kui tege-, kui tundliku teemaga on jätkuvalt tegemist. ühelt poolt on meil vaja täpsustada kõik lahtised küsimused seoses nende valimistega, teisest küljest on vaja selgelt välja öelda, et äh, boikott ei ole õige vastus ja lõpetuseks tuletaksin teile veel kord meelde, et läbirääkimiste, liitumisläbirääkimised saadavad piirkonna riikidele väga olulise signaali. komisjon peaks seega olema väga põhjalik ja pidevalt äh, Kopenhaageni kriteeriumeid vajadust meelde tuletama Montenegrole. aitäh! nüüd jällegi kaks ja pool minutit, härra Tsala kolge-, kolleegid, tihtipeale ma kuulen, et Montenegro liitumiskriteeriumid on lihtne küsimus, et äh, Montenegro tee Euroopa Liitu on lihtne, aga see tegelikult ei ole ju reaalsus ning äh, me peame meenutama endale, et reaalsus on see, et pärast Horvaatia liitumist on igasugune järgnev äh, liitumisprotseduur keerulisem, reeglid muutuvad aina rangemaks ning liikmesriikide lai-, avatus laienemisele muutub üha väiksemaks. olen nõus raportööri Charles Tannokiga, et äh, Montenegro peab jätkama oma reforme, eriti mis puudutab kohtuvõimu, peab võitlema korruptsiooni vastu ja teiste probleemidega. probleemid, mis on meediavabadusega, tuleb samuti lahendada. Montenegro ei saa endale lubada poliitilist kriisi riik on liikumas õiges suunas ning on selgeks eh, liidriks seal piirkonnas, nii nagu teised kõnelejad on ka juba maininud, aga nad ei saa endale lubada seda, et nad äh, alahindavad integratsiooni, see on kõige suurem oht. aitäh, härra Tsala ja nüüd vaba mikrofon. üheks minutiks annan sõna härra Tsemkele. suur aitäh! tahaksin väga tänada selle võimaluse eest antud küsimuses sõna võtta, sest et Montenegro liitumise võimalus Euroopa Liitu, seda on võimalik näha mitmest eri vaatenurgast. õiguslikust vaatenurgast, poliitilisest vaatenurgast, kui me vaatame õiguslikku vaatenurka, siis õnneks räägime me riigist, mis on saavutanud märkimisväärset edu oma õigussüsteemi reformimisel, võitluses korruptsiooniga Montenegros, kohtud on sõltumatud ning eksisteerib meediavabadus. aga siin on ka teine aspekt, mis minu arvates selle riigi puhul on oluline. ilmselgelt peame me tagama julgeoleku Euroopas ning siin on minu arvates oluline see, et Äh, Montenegro peab äh, parandama ja jätkuvalt stabiliseeruma olukorda Balkanil, sest me räägime piirkonnast, kus on väga keerukas ajalugu ning millel, kus on alati olnud konflikte ja sõdu. aitäh, härra Semke! härra Molts-, Meltser, palun! tänan! valimisprotsess näitab, kuivõrd demokraatlikult äh, küps riik on, aga kui toimusid manipulatsioonid, siis see Montenegro kasuks ei räägi, vähemalt kui uskuda raporteid. Montenegro soovib äh, saada Euroopa Liidu liikmeks, aga tundub, et ta on sihi silmist kaotanud peaaegu aasta otsadega parlamendi ja presimeeste valimistega, aga reforme ei saa edasi lükata. selge on äh, see, et äh, meediavabadus, korruptsioon, justiitsvaldkond, äh, nendes sektorites tuleb kõik edusamme teha ja Euroopa Liidu standardid peavad olema tagatud, ainult siis säilib Montenegrol liitumisperspektiiv. loomulikult ei peaks Horvaatia liitumine lõpetama integratsiooni Balkanil, ka teised riigid peaksid liituma. aitäh, härra Katšin, palun! tahaksin õnnitleda Montenegro raportööri ning ka komisjoni selle eest, et nad on kahekümne kuuenda peatüki sulgenud, neli on juba avatud, kaks, neli on avatud, kaks juba suletud, see näitab seda, kui organiseeritult ning edukalt äh, see riik tegutseb. millised institutsioonid on blokeeritud, mitte parlament ja peaminister, see puudutab äh, insti-, tema töötavaid institutsioone, see kuu peaks aset leidma ühine Euroopa Liidu Montenegro liitumiskohtumine, ma ei näe, miks organisatsioonid seda kohtumist peaksid blokeerima, Montenegro ei ole eh, Makedoonia või Albaania, see on edukalt läbi viinud eh, reforme ja see blokeerimine saadaks valel ajal vale sõnumi. kui me tahame aktiviseerida parlamenti eh, ainult selleks, et ta räägiks Euroopa Parlamendiga, siis niimoodi seda teha ei saa, probleemi peab lahendama institutsionaalselt ja parlamentaarses demokraatias peaks parlament oma rolli mängima, aitäh! aitäh, härra Katšin! ja nüüd volinik härra Füüle. Uh, uh, aitäh, härra juhataja, proua minister, austatud parlamendiliikmed võtan oma märkused kokku sellega, et äh, kordan üle oma õiglused raportööril Charles Tannokile tema kõrgekvaliteedilise raporti eest, tunnustan seda edu, mida on juba saavutatud, Te olete saatnud heas tasakaalus sõnumi, mis peaks julgustama Montenegrot edendama reforme teel Euroopa Liitu. pärast screening'u kohtumise eelmise aasta kevadel valmistas komisjon ette screening'u raporti äh, peatükkide jaoks, äh, mis puudutab põhiõigusi, justiitsvaldkonda ning justiitsvabadus ja julgeolekuvaldkonda ning kohtuvaldkonda ning Montenegro ülemkogu palus Montenegrost, Montenegrolt detsembris ette valmistada tegevuskavad äh, mõlema peatüki jaoks. Montenegro edu Äh, tulemaks toime pea, väljakutsetega nendes õigusriigiga seotud peatükkides, otsustab, millised saavad olema, milline saab olema läbirääkimiste tempo. läbirääkimised saavad äh, olema väga palju nõudvad Montenegrole, aga ma arvan, et meie jätkuva toetusega ning Montenegro tõsise pühendumusega näha riiki tulevikus Euroopa Liidus äh, jätkab Montenegro Euroopa Liiduga seotud reformide läbiviimist oma kodaniku hüvanguks ning selleks, et äh, olla positiivseks eeskujuks Lääne-Balkanil, aitäh! aitäh, härra volinik! nüüd annan sõna proua Kraitinile nõukogu nimel. veel kord aitäh, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed! alustuseks sooviksin Äh, avaldada toetust härra Tannoki seisukohale, et Montenegro on väike ja ilus riik. tegelikult on tegemist äh, täiesti hingematvalt ilusa riigiga ning äh, olen täiesti nõus ka selles osas, et see on riik, mis saab tohutult panustada meie Euroopa perekonda ning ootan, et see ka omal ajal aset leidma saab liitumine on ilmselgelt äärmiselt keerukas, raske, nõudlik, mõnikord frustreeriv protsess ja ei saa kaheldagi, et äh, need, kes äh, taotlevad äh, nüüd uued riigid, kes hakkavad taotlema Euroopa Liidu liikmelisust, nende liitumisstandardid on kõrgemad kui varem ka sellepärast, et AKI on nüüd äh, detailsem, aga see on midagi sellist, äh, mida ei peaks kaitsma, see on positiivne võimalus nii kandidaatriigi jaoks, Montenegro jaoks kui ka olemasolevate Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. läbirääkimisraamistik Montenegroga äh, kasutab seda uut lähenemist, mis äh, näeb progressi, mis on õigusriigi peatükkidega saavutatud, et see on seotud üleüldise läbirääkimiste pro-, tempoga ja minu arvates selline asi töötab päris hästi. ja see on ka põhjus, miks õigusriigi küsimused ja peatükid läbirääkimiste käigus varakult avatakse, et äh, anda maksimaalne aeg selleks, et äh, sisse viia vajalik seadusandlikkus, institutsioonid ning näidata ka selgelt, et neid rakendatakse õigesti, enne kui läbirääkimised lõpevad. ja ma arvan, et äh, see just äh, suurendab usaldusväärsust laienemisprotsessi vastu ja minu arvates see on äärmiselt positiivne. läbirääkimiste edu sõltub loomulikult peamiselt äh, Montenegrost endast, aga me oleme täiesti valmis aitama nii palju kui võimalik. loodetavasti saame jätkata tihedat koostööd teiega Äh, meie sõpradega Euroopa Parlamendis oma eesistumise ajal, mitte ainult selles osas, mis puudutab Montenegro liitumisprotsessi, vaid ka teise, teisi liikmesriike. ning äh, jätkame seda äh, koostöövaimu ka pärast meie eesistumist. nii et me loodame teie toetusele siin Euroopa Parlamendis, teie partnerlusele eriti just selleks, et säilitada meie kodaniku toetus sellele, mis minu arvates on äärmiselt oluline ühtne eesmärk, mida ma ka juba varem mainisin. nii et eh, veel kord aitäh suurepärase debati eest, aitäh selle koostöövaimu eest, mida te olete üles näidanud ja selle positiivsuse eest ning aitäh tähelepanu eest. Okay. suur tänu, proua Creighton meil on nüüd antud teemal olemas eh, resolutsiooni projekt ja see pannakse homme hääletusele kell üksteist kolmkümmend.